c'è per la commissione? il commissario Carlo. Eh, jätkame arutelu ning eh, järgmine päevakorrapunkt on proua Kallase, proua Gebhardi raport, mis puudutab äh, ühtset äh, digitaalset turgu ja see on nüüd järgmine päevakorrapunkt. loodetavasti nüüd äh, ühispildi tegemine lõpeb, tervitame härra Junckerit, suur tänu talle. ja niisiis, mis ma nüüd ütlesingi räägime siis äh, ettevalmistustest digitaalse ühtse äh, turu suunas liikumiseks. proua Kallas, teil on sõna. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes osalesid selle raporti koostamises, eriti kaasraportööri proua Gebhardi ja kõiki variraportööre. mul on väga hea meel, et see raport äh, selgelt ütleb, et meil on vaja toetada innovatsiooni poliitikate läbi, kui me tahame, et ettevõtjad saaksid võimaluse innovatsiooniga tegeleda, tuleb saata selge signaal, et me toetame innovatsiooni. ettevõtted väga tihti kuulevad, et nad peaksid loobuma oma vanadest mudelitest ja toodetest, tegemaks ruumi uutele. ma arvan, et see kehtib ka meile. kui seadused ei vasta enam eesmärgile, siis tuleb nendest loobuda ja need läbi vaadata mul on hea meel, et see raport äh, toetab äh, jagavat majandust, jagamismajandust, aga see väljendab ka muret praeguste tõkete pärast, mille liikmesriigid on loonud äh, ja millega takistatakse majanduskasvu, selle asemel, et kohanduda olemasolevale raamistikule, millega tõhustada konkurentsivõimet, me peame meeles pidama, et suured hargmaised ettevõtted omavad vahendeid äh, tulemaks toime erinevate reeglitega, Euro-, aga Euroopa majandus põhineb VKE-del ja need on need ettevõtted, keda kõige enam kahjustavad need turutõkked. ma loodan, et komisjon tegutseb proaktiivselt hoides ühtse turu terviklikkust. seda ei ole mitte vaja ainult äh, jagava majanduse jaoks, vaid ka järgmiseks innovatsioonifaasiks, äh, nagu näiteks suurandmete töötlemiseks ja asjade interneti jaoks. kui Euroopa ei oma mingisuguseid kavasid selle jaoks, kui meil ei ole ühtset lähenemist äh, standardimisele, küberjulgeolekule, aga ka andmete vabale liikumisele, siis jääme ilma selle võimalikust potentsiaalist. see on majanduskasvu ja konkurentsivõime seisukohast ülioluline. ma loodan, et komisjon teeb tööd selle nimel, et säilitada interneti avatus ja neutraalsus kommunikatsiooniplatvormile. selle, et äh, ütleme, et interneti pakkuja ei pea olema õiguskaitseasutus, on oluline ennetada tsensor, tsenseerimist ja kaitsta sõnavabadust, aga loomulikult kõik sõltub äh, lõppkasutajatest, äh, mis on äh, samuti osa sellest raportist, tuleb tagada, et kodanikel on parem kontroll oma andmete kasutamise üle, et teenusepakkujate vahetamine on lihtsam, samuti et kasutajatel oleks piisav äh, turvalisuse tasa, nagu näiteks äh, krüpteerimine ja tarkvarauuendused. meie kätes on võimestada kodanikke, aga meie kätes ei ole öelda inimestele, kuidas nad peaksid oma elusid elama, mida nad peaksid tegema ja milliseid teenuseid kasutama. seetõttu meie fraktsioon on kaheksanda lõike vastu ja ma loodan, et komisjon kolleegid toetavad kahekümne neljandat muudatusettepanekut, sest lõpuks äh, üksikisik on see, kes äh, otsustab, äh, millal telefonist loobuda, me peaksime keskenduma sellele, kuidas teha elu kodanike jaoks lihtsamaks e, e-valitsemine on hea näide sellest. info edastamise nõue avalikkusele on ainult üks hea näide sellest. ja on äärmiselt oluline, et parlament soovib, et seda ka rakendatakse meil on nii palju öelda nii äh, mahuka raporti kohta, aga siinkohal lõpetaksin, aitäh ja jään ootama arutelu. suur tänu teile, proua Kallas äh, ja järgmiseks annab sõna proua Kepar, teine raportöör, teil on neli minutit kõneaega. aitäh, president, äh, aitäh Äh, väga hea koostöö eest äh, ka proua Kallasele ja minu arvates on märkimisväärne, et jagav majandus on äh, nüüd nii palju tähelepanu saanud, sest et alguses ei tahtnud mitte keegi sellest kõnelda, nii et, et see näitab, et arutelud on alati väga hea Äh, tegemist äh, on äh, tõesti siis teemaga, millele, mida käsitleti Euroopa Liidu teatises ja me peame mõtlema kõigele, mis sellega on seotud, näiteks sotsiaalsetele küsimustele, tööõiguse küsimustele me ei tohi ühtegi nendest teemadest tähelepanuta jätta. lugupeetud daamid ja härrad, väga oluline on, et me digitaalse ühtse turu raames läheneme asjale väga euroopalikult see ühisturg peab olema tõesti piirideta me teame ju äh, väga, äh, et on äh, väga hea, et Euroopa Komisjon on üheksandal detsembril teinud ettepanekuid, kuidas selles valdkonnas tegutseda. aga see kindlasti ei tähenda, et et me lepiksime sellega, et äh, online ja offline äh, ostudele on erinevad reeglid. Äh, see kahjustab tarbijaid, see kahjustab VKI-sid, keda me kaitsta tahame, me ei tohi asjale läheneda nii, nagu Euroopa Komisjon soovib, nii et, et selles vallas peame veel kõvasti tööd tegema Äh, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, äh, me oleme äh, komisjoniga ka ühte meelt selles vallas ja tahaksin härra Ansipit tänada. nimelt, et geoblokeeringuga tuleb võidelda. ei ole üldse kohe kuidagi lubatav, et kodanikel takistatakse siseturu kasutamist lihtsalt sellepärast, et neil on vale aadress, et neil on vale kodakondsus või lihtsalt sellepärast, et nad on oma krediitkaardi saanud sünnitanud vales riigis äh, sellist äh, Euroopat ei ole kodanikel küll vaja. Äh, me peame tõesti väga tugevalt koostööd tegema, et see probleem lahendada. ning digitaalse sisu vallas ei saa eh, me praeguste reeglitega leppida ning me peame nende reeglite juures tähelepanu pöörama sellele, et mõned ärimudeled, eh, mis meil on kaasa toonud eh, monopolide loomise ja see on ju kahjulik Euroopa konkurentsile. me peame lihtsalt asju lihtsustama Euroopa kodanike jaoks Eh, sellepärast, et kui asi ei ole lihtne, siis eh, kodanike jaoks, siis ei ole meil ka mitte mingisugust Euroopa Liitu. niisiis, selles valdkonnas tuleb teha samuti edusamme, niisiis, kallid kolleegid, eh, ma loomulikult ei saa nelja minuti jooksul käsitleda kõiki neid valdkondi, mis selle teemaga seondud on, aga üks vaidlusalune punkt meie arutelude käigus Äh, on ka see e-valitsuse põhimõte ja me peame hoolitsema selle eest, et tõesti see lihtsustamine, mis digitaalne maailm äh, toob, et see tõesti ka tegelikkuseks saab. Äh, näiteks ühekordsuse põhimõte on üks põhimõte, mille üle me peame väga põhjalikult läbi mõtlema ja me peame Äh, me arvestama sellega, et mõnedes riikides tekivad probleemid andmekaitsega ja ka põhiseadusega. Äh, jah, selle valdkonnaga me peame tegelema, me peame asju lihtsustama, aga niimoodi, et tõesti kinni peetakse liikmesriikide põhiseadustest ja andmekaitsereeglitest. nii et, et ma arvan, et selles vallas on meil veel vaja üht-teist ära teha. minu kõneaeg on kahjuks läbi, ma oleksin tahtnud selle raporti kohta veel palju enamat öelda, aga tahaksin veel kord kogu südamest tänada kõiki väga hea koostöö eest tahaksin tänada hea koostööst kõigi raportööride, variraportööride ja, ja kaastöötajatega eh, ning ma pean tõesti ütlema, et, et see töö oli tõesti väga tore, eh, aga ka väga keeruline, aitäh. sõna võtsid raportöörid ja sooviksin revitada publikut, kes istub üleval rõdudel, nüüd äh, saavad sõna komisjonide esindajad, kõigepealt härra Soro majanduskomisjoni nimel. Äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, majanduskomisjon proovis keskenduda selle laia temaatika juures mõningatele küsimustele konkreetselt, võttes arvesse, kui majanduslikult olulise küsimusega on. üle neljasaja miljardi euro käivet ja äh, ja samuti ka võimalikult kolm koma viis miljonit uut töökohta. me keskendusime näiteks üldse ligipääsu küsimusele, samuti ka, et äh, oleks võimalus kasutada äh, digitaalseid teenuseid kõigile kodanikele, digital first on oluline, samuti ka maksuküsimus tuleb äh, selgeks teha samuti ettevõtte eh, asukoha konkreetne paikapanemine on väga tähtis, kui soovime digitaalkaubandust edasi arendada. samuti ma vajakajäämisi, mahajäämisi eh, tuleb eh, Ähm, parandada, et digitaalteenused oleks kõigile kättesaadavad. tegemist on sektoriga, mis aitab arendada ettevõtteid, see aitab ka edasi arendada juba olemasolevaid ettevõtteid, et viimased oleksid tõeliselt nähtavad globaalsel turul. oleme pööranud tähelepanu ka ohule, monopolide tekkimise ohule ning äh, ärgem unustagem ka, et digitaalteenused on äärmiselt spetsiifilised. proua Steinrück järgmisena. Teil on üks minut tööhõivekomisjoni nimel. ja aitäh, tööhõivekomisjoni äh, soovi järgi äh, oleks äh, selles raportis pidanud rohkem rõhku panema digitaalsele tööturule Äh, ma tahaksin tänada äh, kogu südamest Evelyn Gebhardit, et ta digitaalse tööturu teemale ja sotsiaalkaitse äh, teemale selles vallas väga avatud oli ning selle eest ka võitles. on täiesti selge, et digitaalsed muutused on midagi, mida ei saa peatada, aga me peaksime neid üritama kujundada, me peame asju selgelt analüüsima, kuidas see kõik mõjutab tuleviku töökohti, kuidas see mõjutab sotsiaalsüsteemi ma arvan, et komisjonil on siin veel üsna palju kodutööd teha. me peame mõtlema täiendõppele ja äh, väljaõppele, me peame mõtlema elukestvale õppele äh, ja näiteks äh, crowdworking, jagav majandus, need on ka need asjad, milli-, millised on nende asjade mõjud, seda me näeme juba täna, meil on vaja uusi seaduslikke raamtingimusi, meil on vaja seadusi muuta, et meil oleks ikka tulevikus jätkusuutlikud ja korralikud töökohad, aitäh! suur tänu teile, proua Steinrück ja järgmisena saab sõna proua Küllonen transpordikomisjoni nimel, palun üks minut. arvamuse puhemees. aitäh raportööridele ja kõikidele, kes on olnud seotud selle raporti koostamisega. mul on hea meel näha, et parlament suudab leida ühiseid seisukohti nii olulises küsimuses. transport on üks see valdkond, mida digitaalne majandus väga mõjutab. usun, et äh, igapäevane logistika ja transport muutub selle läbi sujuvamaks, turvalisemaks, ressursitõhusaks ja jätkusuutlikumaks, kuigi transpordisektoril on äh, vaja koguda andmeid ja neid, äh, nende kasutamist tõhustatud juba pikemalt, on praegusel aastakümnel toimumas väga suur revolutsioon transpordi nõudluse osas ja erinevate digitaalsete vahendite kasutamisel transpordi vallas. leian, et arengud on positiivsed ja tahaksin, et sammud digitaalse tegutsemise transpordi ja teenuste suunas toimuks klientide tingimustel, kasutades ühtseid toimimispõhimõtteid proua Kammerevert üheks minutiks kultuurikomisjoni nimel, palun. Äh, suur aitäh. Äh, digitaliseerumine tähendab suuri muutusi äh, ja tuleb ära kasutada ka võimalusi, mida see pakub Äh, äh, interneti äh, valdkonnas tuleb meil väga palju ära teha, näiteks audiovisuaalse sisu valdkonnas. Ähm, mm, niisiis kui me soovime, et avalik, õiguslikud ja ka erateenusepakkujad aitavad kaasa avaliku arvamuse kuju, kujundamisele, siis peame Äh, avama juurdepääsu tõesti kõigile. audiovisuaalse meedia äh, direktiiv on siin val-, äärmiselt valas, vajalik äh, ja me peaksime hoolitsema ka selle eest, et digitaliseerumine kultuurilist mitmekesisust edendab. autoriõigus äh, Ehm, eh, on midagi, millega tuleks tegeleda ning meil on vaja eh, õiget tasakaalu kasutajate, autorite vahel seda, seda ei tohi eirata ja samuti on meil vaja pöörata rohkem tähelepanu nimelt inimeste meediapädevuse arendamisele, just eriti noorte omale, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Džambatski õigusasjade komisjonist üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud eh, kollo-, ehm, kolleegid. ma sooviksin õigusasjade komisjoni raportöörina tänada eh, põhiraportööre, kes on teinud tubli tööd selle raporti kallal. oleme teinud kõik jõupingutusi selleks, et saavutada tasakaalustatud ähm, tulemus, meie raport praegusel hetkel ei käsitle mitte ainult äh, meid ülekantavuse prioriteete, vaid ka teisi küsimusi, mis puudutab äh, aga kooperatiõigust, siis annab komisjoni alusdokument meile hea suuna edasi, siiski on meil väga palju veel ära teha selleks, et äh, ära hoida kiired otsused küsimuste üle, mis vajavad edasist analüüsi me ei tohiks järele anda välissurvele. raport to,, raportit toetatakse, nagu teda toetati ka juba õigusasjade komisjonis. suur tänu, järgmisena saad sõna härra Boni libe komisjonist üheks minutiks. aitäh kõigile selle raporti eest, mis on väga hästi struktureeritud ja tasakaaluka lähenemisega ka libekomisjoni äh, valdkonda kuuluvates küsimustes, meil on selge sõnum, meil on vaja harmoniseerimist digitaalsfääris. mida tähendab tasakaalustatud lähenemine? Äh, see tähendab, et me ei ole veel jõudnud sellesse pöördepunkti, äh, mis vaja, meil on vaja jõulisemaid lahendusi, näiteks lainesageduste osas, 5G lahendamise osas, andmekaeve osas ja nõnda edasi aga teisalt ähm, me oleme liikunud edasi heas suunas ähm, me oleme eraelu puutumatuse vahel äh, vallas saavutanud äh, edusamme, samuti oleme pööranud tähelepanu turvakaalutlustele ja ärivõimalustele, suurandmete küsimusele. see tähendab, et me saame aru, kuivõrd oluline andmekaitse on äh, andmepõhises majanduses selles valdkonnas ähm, meil on vaja tulevikukindlaid lahendusi. praegu saame alustada tööd äh, selles vallas, kuidas andmeid jagada, mida tähendab andmete omanikuks olemine kuidas andmeid turvalisemaks muuta ning äh, meil on samuti vaja julgeoleku ja eraelu puutumuse vallas lahendusi. ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna komisjoni asepresident härra Ansip, palun lugupeetud äh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. Euroopa Parlamendi algatusraport äh, digitaalse ühtse turu teemal on äärmiselt oluline dokument, mis äh, hõlmab tervet rida olulisi teemasid Euroopa jaoks. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa inimestel, tarbijatel, ettevõtetel ning tööstusel äh, Äh, on äh, võimalik kasu saada tõeliselt toimivast äh, ühtsest digitaalsest turust. see on meie komisjoni üks peamisi prioriteete. see on ka valdkond, kus Euroopa ning Euroopa projekt võib pakkuda palju edulugusid Äh, äh, tihe ja varane koostöö kaasseadusandjate vahel on äärmiselt oluline edu saavutamiseks. tahaksin tänada raportööre ning samuti kõiki teisi Euroopa Parlamendi saadikuid, kes selle teemaga ja selle raportiga tegelesid. digitaalne ühtne turg Äh, äh, selleteemalises teatises juhitakse tähelepanu kuueteistkümnele olulisele algatusele. detsembris kaks tuhat viisteist me juba avaldasime teatise äh, autoriõiguse osas ja ka õigusloomealase ettepaneku piiriülese ülekantavuse teemal me tahame hoolitseda selle eest, et äh, online teenuste äh, kasutajad saavad juurdepääsu sellele, mille eest nad on maksnud, kui nad näiteks elavad ajutiselt mõnes teises liikmesriigis. Äh, autoriõiguse teemalises teatises toome välja poliitilised eesmärgid ja need valdkonnad, kus tuleb rakendada konkreetseid meetmeid, samuti nende rakendamise ajakava me oleme teinud õigusloomealaseid ettepanekuid ka äh, selleks, et parandada tarbijate kaitset, kes ostavad äh, digitaalset sisu või digitaalseid kaupu äh, online, teevad seda kogu Euroopa Liidus, me tahame aidata ettevõtetel laiendada oma veebimüüki. nagu te teate, Äh, nagu näete, siis äh, me oleme juba digitaalse ühtse turu oluliste elementide kallal tööd teinud ning jätkame seda tööd ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. lisaks äh, ühistele ja kõikehõlmavatele lahendustele geoblokeeringu küsimuses Äh, tahame lihtsustada ka käibemaksu äh, ettevõtete jaoks ähm, äh, ja samuti tõhustada kaupade kättetoimetamist. geoblokeerimine on vastuolus ühtse turu põhimõtetega, kus ei tohiks olla piire ja inimesi ei tohiks diskrimineerida kodakondsuse või elukoha alusel Äh, me peame mõtlema tarbijatele, idufirmadele, VKE-dele, aga me tahame toetada ka Euroopa tööstust. Äh, me tahame aidata Euroopa tööstusel digitaalsed muutused läbi teha. see on äärmiselt oluline majanduskasvu ja töökohtade seisukohalt. tööstus on Euroopa majanduse alustalaks. äärmiselt oluline on keht-, keskenduda töötajate oskustele järgnevatel kuudel vaatame läbi need reeglid, mis puudutavad telekommunikatsioonisektorit. audiovisuaalsektor äh, e, äh, e-valitsemine, me tahame palu- äh, pa,, parandada küberjulgeolekut, pilvandmetöötlust, tahame tagada andmete vaba liikumise ning äh, mind huvitavad väga teie seisukohad, mida te tänases arutelus väljendate, tahan teha teiega koostööd selleks, et digitaalne ühtne turg saaks reaalsuseks ja edulooks, äh, mida Euroopa saab rääkida, aitäh! aitäh, härra volinik ja nüüd äh, läheme fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua Virkunen, poolteist minutit, palun. arvoisa puhemies lugupeetud juhataja, aga mina tahaksin tänada kõiki raportööre ja teisi komisjone suurepärase koostöö eest selle protsessi vältel. rahvapartei toetab seda raportit ja soovib kiirendada digitaalse ühtse turu arengut Euroopas, me peame väga oluliseks seda töökohtade ja konkurentsivõime seisukohast, me oleme siin sabasörgijaks jäämas USA järel, Euroopal on vaja rohkem investeeringuid äh, kiiretesse andmevõrkudesse, tuleb tagada see, et uued digitaalsed teenused oleksid samaväärsed traditsiooniliste teenustega, see puudutab näiteks äh, elektronkirju, neid tuleks, ele-, elektroonilisi raamatuid, mida tuleks maksustada samasugu-, samamoodi nagu tavaraamatuid. on vaja luua selline kontekst, mis soodustaks uute teenuste arendamist Euroopas, me ei tohiks liiga rangeid regulatsioone kehtestada, vaid peaksime ära kasutama kõiki uusi võimalusi, mida internet endaga kaasa toob. mul on väga hea meel, et parlament selles raportis üritab vabaneda põhjendamatust geoblokeeringust ja piirangute kasutamisest, see on ettevõtete jaoks väga oluline, et digitaalsed teenused saaksid liikuda üle piiride, nagu teised teenused seda saavad. viiesaja miljoni elanikuga digitaalne ühisturg on suurepärane võimalus Euroopa ettevõtetele ja me peame julgustama kõiki ettevõtteid äh, sellest äh, kasu saama ja ka seda, et äh, majandus kasutaks ära kõik need võimalused. aitäh! nüüd kõlavad fraktsioonide seisukohad ja seetõttu juhiksin tähelepanu sellele, et sinise kaardi küsimusi esitada ei saa. arutelu järgneb õige pea, siis on võimalik sinise kaardi küsitlusi, eh, küsimusi esitada. aga nüüd eh, annan sõna proua Kumpula-Natrile. investointeja. kust saab, saaksime investeeringuid majanduskasvu, töökohti juurde, kuidas saaksime juurde avalikke teenuseid ja kuidas saaksid Euroopa noored rohkem usku tulevikku. me peame ära kasutama kõik võimalused ja siin on tegemist ühe sellise võimalusega. sotsiaaldemokraatide jaoks on võimalus luua uusi töökohti digitaalse ühtse turu läbi keskmes digitaalmajandus on kasvanud viimastel aastatel kiiremini kui teised valdkonnad, digisektoris on äh, tekkinud äh, kõrgekvaliteedilisi töökohti, komisjoni prioriteedid on siin äh, täiesti paigas, mis puudutab ühtse turu strateegiat, see peaks olema võimalus luua turvalisem ja õiglasem digiühiskond me saame digitaalset lõhet natuke vähendada, kas infrastruktuuri või võimete suurendamise läbi. kõikidel kodanikel peab olema ligipääs digitaalsetele teenustele, kas siis tegu, tegemist on avalike teenustega või ka eraisikute teenustega, ka need peavad olema kättesaadavad. me peame hoolitsema selle eest, et digitaliseerumine ei saaks uueks sotsiaalse diskrimineerimise instrumendiks, kõik peavad olema kaasatud. Euroopa peab äh, ronima uuesti tippu 5G telekommunikatsiooni võrgustike loomisega. me peame püüdlema lahenduste poole, et mis teeksid Euroopa Liidu infrastruktuuri kõige arenenumaks maailmas. pakett toetab äh, innovatsiooni, luues äh, kriitilist infrastruktuuri ja turvalist ja avatud internetti pakkudes nii kodanikele kui ettevõtetele Euroopa finantsvahenditel on oluline roll nii teadus- ja uurimistegevuses kui investeeringutes, siis kui turg peab vasta kõikidele vajadustele. Mi-, millist kasu on äh, digitaalsetest teenustest, kui piirid on ees? Euroopa kodanikel peab olema ligipääs teenustele ja ma arvan, et äh, on võimalik äh, ka uute muudatustega käibemaksu küsimused lahendatud, lahendada. samuti tuleb ära kasutada tööstuses kõik võimalused, investeeringud kiiretesse võrkust, võrkudesse loovad baasi, mis aitavad te-, luua uusi teenuseid ja tooteid. rahvusvahelises konkurentsis peab digitaliseerima ka tööstus, komisjoni seisukohast ähm, ettevõtted, kes seda teevad, ei vii oma töökohti välismaale. ma võiksin rääkida ka digitaalsest muutusest, aga digitaliseerumise puhul on tegemist eelkõige ühiskonna muutumisest, mis eeldab poliitilist juhtimist, parlament soovib luua reeglistikku ja panna paika uus, uut seadusandlust ja sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis näeme me digitaalset äh, arengut äh, võimalusena arendada sotsiaalteenuseid, vähendada diskrimineerimist ja nii edasi, on oluline teha seda koostöös ülejäänud ühiskonnaga, et see muutus oleks kõigi jaoks turvaline. aitäh, nüüd pooleteiseks minutiks ECR fraktsiooni nimel proua Ford aitäh, kui me tahame konkurentsivõimelises maailmas edukad olla, siis peame kasutama digitaalse revolutsiooni hüvesid. jagav majandus äh, annab meile tohutult suuri võimalusi ja platvormid võimaldavad majanduskasvu, ähm, mis võimaldavad meil lahendada paljusid probleeme, ka keskkonnaprobleeme. jah, äh, muutused Eh, ootavad meid ees. Eh, ettevõtete ja tarbijate käitumine muutub, eh, muutub see, kuidas käituvad turul olijad ja uued tulijad. jah, selle kõigega kaasnevad uued väljakutsed, aga me peame toetama digitaalset majandust ja mitte seda õõnestama, me peame tuginema olemasolevatele seadustele, kui võimalik, pöörama tähelepanu riskidele, mitte takistama ettevõtjaid ja mitte kulutusi suurendama suurem osa parlamendi raping, äh, raportist tõesti läheb selles positiivses suunas ja seda ma toetan. kahjuks mõned komisjoni äh, hiljutised sammud ei ole nii mõistlikud, näiteks äh, digitaalsete ostude ettepanek loob kahetasemelise struktuuri online ja offline ostude vahel ja just siis seda ajal, kui me tahame tarbijate usaldust suurendada, tekitame pigem sellega segadust. andmed on äärmiselt olulised, meil on vaja selgeid reegleid me peame suutma ära kasutada suurandmete hüvesid, aga samas ka inimeste eraelu puutumatust austama ja ma olen natukene mures selle pärast, kuidas meie määrus mõjutab väikeettevõtteid Eh, ma tean, et need eh, viimasel minutil peetud läbirääkimised ei võimalda saavutada selgeid ja sidusaid õigusakte. meie ühtne turg eh, omab viitsadat tarbijat, kahtekümmend kaheksat liikmesriigi ettevõtet, üle Euroopa tahavad online kaubelda. digitaalne maailm on piirideta maailm, me peame tegema koostööd kogu Euroopaga ja kogu maailmaga. protektsionism lihtsalt ei toimi. aitäh aitäh ja nüüd saab sõna proua Tsarantsova. ja tema võtab sõna liberaaldemokraatliku fraktsiooni nimel. aitäh ehm, eh, president, härra volinik, täpselt nii nagu tööstusrevolutsioon tegi meist maailmas kunagi liidrid, usun ma, et digitaalne ühtne turg saab aidata kaasa majanduskasvu ja töökohtade loomisele Euroopas digitaalne revolutsioon on tegelikult uus tööstusrevolutsioon ning äh, täpselt nagu me äh, kartsime tööstuse revolutsiooni ajal, kardame ka nüüd. me kuuleme inimesi kõnelemas digitaalsest protektsionismist, konfliktist, innovatiivsete ärimudelite ja traditsiooniliste mudelite vahel, nende ettevõtete vahel, kes suudavad kohaneda ja nende vahel, kes kardavad, et nad seda ei suuda aga kui me tahame tõesti täna säilitada oma elu, elatustaset, siis meie eh, peame eh, tervitama digitaalset revolutsiooni. digitaalne revolutsioon toimub eh, kõikjal meie ümber me peame astuma samme selleks, et luua tõelist digitaalset ühtset turgu. me peame toetama sellist poliitikat, kus innovatsioon ja uued ärimudelid ja uued tooted, uued äh, tarneahelad on teretulnud. meil on vaja sellist poliitikat, mis tunnistab, et platvormid ja jagav majandus äh, äh, ei ole midagi majanduse jaoks kõrvalist, vaid tulevaseks majanduse mootoriks. me peame leppima sellega, et äh, kaitstud riigi omandis olevate ettevõtete ja ülereguleeritud turgude päevad on loetud äh, volinik äh, oma digitaalse ühisturu strateegias, te rääkisite kuueteistkümnest viisist, kuidas Euroopa saaks digitaalses revolutsioonis edukas olla. mina võin teile kinnitada, et ALDE fraktsioon toetab teil täielikult nende plaanide elluviimisel, me peame täielikult ellu rakendama kogu strateegia sellepärast et muidu jääb Euroopa teistest maha. see, kas me oleme edukad või ei, sõltub üksnes meist ning me peame tegutsema praegu. mul ei ole kahtlust, et meie homne hääletus äh, annab komisjonile poliitilise mandaadi, et komisjon saaks kasutada kogu oma pädevust selles valdkonnas. volinik, palun kasutage oma poliitilist kapitali, sellepärast et me oleme juba praegu maha jäänud, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna proua Ernst pooleteiseks minutiks kuue fraktsiooni nimel, palun. Äh, jah, ka mina tahaksin raportööre tänada äh, hea koostöö eest. Äh, jah, tegemist ei olnud kerge raportiga ja sellele vaatamata tahan ma teada, kas komisjoni plaanid ikkagi on piisavad selleks, et tagada kõigile võrdne juurdepääs digitaalsele turule. minu arvates tuleb meil selle nimel igatahes võidelda Äh, väga palju kõneldakse äh, kodanike usaldusest digitaalse maailma vastu, see on äh, loomulikult oluline, aga meie jaoks on väga oluline ka see, et me suudame tagada meie tarbijatele andmete turvalisuse et me suudame kaitsta oma tarbijate põhiõigusi ning me peame tõesti vaatama, Äh, ka, äh, et äh, ühtne turg areneks kõigi jaoks sobivas suunas. geoblokeerimine peaks tõesti ajaloo prügikasti minema ja mm, mm, meile, meile jaoks on äärmiselt oluline, et me ka kultuurilise mitmekesisuse eest hoolit-, hoolitseksime. geoblokeerimine Äh, äh, paraku sellele kaasa ei aita, seega tuleb geoblokeerimisest äh, loobuda. Te rääkisite siin ka tasuta tarkvarast, seda peaks samuti edendama, samuti peaks edendama seda, et tarbijatel oleks rohkem kontrolli kasutatava tarkvara üle ja me tõesti peame tegema väga palju selle nimel, et sellest kõigest saaksid kasu mitte ainult suured ettevõtted, vaid ka, vaid ka väikesed ja võrguneutraalsus on samuti oluline, aitäh! aitäh ja nüüd Roheliste nimel saab sõna proua Reeda, palun, poolteist minutit. aitäh eh, eh, eh, president, selle projekti nimeks on digitaalne ühtne turg aga ärgem unustagem, miks on äh, sellist turgu vaja, miks on vaja teadmisi, kaupu edendada, selle kõige taga on inimesed, inimestele tuleb anda äh, rohkem võimu ja, ja äh, sellest kõigest peavad kasu saama kõik ja mitte ainult vähesed. Ähm, see ei ole ainult turgudele ja kasumitele keskendumine, mis meile lahendusi pakutab, see strateegia ei ole kõikehõlmav, kui me ei arvesta kõigiga, avatud lähtekoodiga tarkvara parandab koostööd, koostalitusvõimet ja kontrollitehnoloogia üle. Euroopa Liidu tasandil äh, Wi-Fi projektid samuti, on samuti olulised ning kogukondadel peab olema võimalus rahastada innovatsiooni sõltumata suurtest invest-, Äh, investoritest ning äh, universaalne juurdepääs internetile on samuti äärmiselt oluline, et digitaalne turg saaks olla edukas. turu mõningane reguleerimine on vajalik selleks, et äh, uued tehnoloogiad kaitseks põhiõigusi, aga meil ei ole vaja jalgratast uuesti leiutada Äh, näiteks vahendajate küsimustes, äh, väga paljudes valdkondades meil juba on olemas toimivad õigusnormid, internet äh, on midagi enamat kui ainult suur kaubanduskeskus. edukas digitaalne strateegia rõhutab seda, kuivõrd oluline on internet, me peame digitaalse ühtse turu täiendama digitaalse ühtse strateegiaga, siin raportis astutakse õigeid samme selles suunas ja tahaksin tänada raportööre olulise ja koostöövalmis tegevuse eest, aitäh! aitäh, EFTD nimel nüüd härra Borrelli, palun. suur tänu teile, härra president. see raport on mitmete õigusloomuliste ettepanekute tulemus ja ta ennetab teisi me oleme väga ambitsioonikad, oleme veendunud selles, et äh, ühtse digituru saavutamine on kodanike huvides ja kodanik peab olema meie töö keskmeks. kes teeb seda siis peale Euroopa Parlamendi? see on ainus institutsioon, mille kodanikud ju ise valivad me ei saa äh, usaldada täielikult selles osas ei komisjoni ega nõukogu telekommunikatsiooni turg on selle strateegia lahutamatu osa ja sellega seoses peame olema väga ambitsioonikad, peame võtma aluseks komisjoni ettepanekud eh, online toodete müügiks seni ei ole selle sektori võimalusi veel ära kasutatud kõigest, kõigest neliteist protsenti Euroopa väikeettevõtetest kasutavad Internetti müügikanalina. peame tegema kõik, mis meie võimuses, sest kodanikud ja ettevõtted soovivad müüa ja osta online, sealjuures usaldades, müüjaid usaldades ka Euroopa õigust, see on suurepärane abivahend meie ettevõtetele, mis võib kaasa ka tuua uute ettevõtete loom-, töökohtade loomisse, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Dorotšinski NF-ini nimel. suur tänu teile. oleme kõik nõus sellega, et digitaalne areng on meie väikeettevõtetele suure kasvupotentsiaali ning kui Euroopa koostöö võib majanduskonteksti parandada, siis ütleme jah kuid nagu ikka, te äh, lähete vales suunas. Te soovite matta maha liikmesriikide huvid, sundides peale ehm, eh, ühisturu liikmesriikidele ning selle digitaalse versiooni. Eh, samas kui prantslaste huvides eh, oleks ei olnud teenuste turu liberaliseerimine, oleme ka väga mures sellepärast, et tarbijate andmed saavad kõigile kättesaadavaks. ning väga palju see, mis te sellest, mis te välja pakute, läheb just nimelt selles suunas Eh, nii et jah, Euroopa koostööle, samuti tarbijate kaitsele ja samuti tõhusatele kättesaadavatele teenustele, samuti logistilisele koostööle ning e- eetilisele arengule, kuid ei eh, samas eh, föderaalsuse, ei föderaalsuse eelistamisele liikmesriikide majandus- ja rahandushuvide kaitsele. Euroopa tähendab tasakaalustatud koostööd liikmesriikide vahel, mitte liikmesriikide ärakaotamist. aitäh teile! suur tänu teile! järgmisena saab äh, fraktsioonilise kuuluvatusteta liikmete nimel härra äh, Korvin Mikke. Temu, temu tłumaczy niejasność pojęć, no bo każdy rynek jest jednolity. ma ei saa, mis siin, aru, mis siin tegelikult toimub. igasugune turg on ju ühisturg. ja kui me loome äh, digitaalse ühisturu, siis äh, nagu see peaks äh, kõik muu ühisturu äh, samuti kokku panema, see on tüüpiline euroopalik mula. see on umbes sama tark jutt kui naiste emantsipeerumise kohta jutt, käib jutt see on absoluutselt äh, mõttetu, tähtsusetu jutt, sest keegi ei äh, tea ju, kes on selle taga, mida internetis tegelikult esitatakse. suur tänu. ja järgmisena äh, saab sõna härra Schwab härra president, kallid kolleegid, ka mina tahaksin Rahvapartei nimel tänada kõiki kolleege, kes äh, alguses selliselt väga laialt sõnastatud raporti äh, osas on teinud väga head koostööd ja on leidnud tõesti sellise kompromissi, mida lõpuks kõik toetada saavad. minu arvates on äärmiselt oluline, et me kõneleme siin Euroopas ühtsest digitaalsest turust ja endale selgeks teeme, et see mõjutab praktiliselt kõiki poliitikavaldkondi ja seetõttu ähm, Rahvaparteis oleme meie rõhku pannud sellele, et kõik komisjonid saaksid sellele raportile oma panuse anda ja me oleme saanud tõesti kõikides valdkondades teha muudatusettepanekuid ja lõppkokkuvõttes on need seda raportit võib-olla isegi laiendanud, kui algus, alguses plaanis olid, aga kõik osalevad komisjonid on tõesti saanud äh, oma äh, panuse anna. Äh, andmete kasutamine, suurandmed, sellest kõneles kolleeg Puuni juba, meil on vaja tõelist digitaalset üht, ühtset turgu, mis on tõesti piiriülene nii tarbijate jaoks Äh, kui ka äh, loob tööettevõtjate jaoks kõiki võimaluse. Äh, kas ma tohin jätkata, küsib kõneleja. jah, teiseks mõjutab see loomulikult töömaailma maksustamisküsimusi ja ka seda, mis asi üleüldse on innovatsioon ja loomulikult on innovatsioon Äh, äh, see äh, midagi, mis, mida ei saa lihtsalt kirjeldada kui seniste struktuuride lõhkumist ja mis puudutab, see kõik puudutab ka geoblokeeringuid nagu maksuõigusi, nii et, et ma arvan, et meil on õnnestunud siin raportis hea kokkule-, kompromiss leida, aitäh. Um- aitäh, kolleeg Schwab. jah, ma vabandan, et ma tahtsin teilt mikrofoni varem ära võtta ja kolleeg Nika nüüd üheks minutiks, palun Ziua, domnule vicepreședinte suur tänu teile härra president selleks et saavutada integreeritud ähm, digitaalturg on meil vaja investeeringuid taristusse ning samuti ka väga kõrg- äh, kiireid ühendusi seda ka ähm, piirialadel sellega seoses olen ka geoblokeeringu vastu, meil on vaja ambitsioonikaid meetmeid, spetsiifilisi meetmeid, mis parandaks eh, ligipääsu eh, toodetele ja teenustele, tuleb ära hoida geograafilise eh, põhjusega seotud diskrimineerimine. meil on vaja ka paremat koostalitlusvõimet, need on esmased sammud sisu vaba liikumise, samuti teenuste vaba liikumise levikuks, mis on siis äh, legaalselt äh, hangitud, samuti ka äh, piiri ülese teenusele ligipääsu. ma ei näe mitte mingisugust ähm, vastuolu piiriüleste põhimõtete ja vaata ligipääsu vahel. kolleeg Henkel järgmisena, palun, pooleteiseks minutiks lugupeetud daamid ja härrad, e, enne kui ma poliitikaga tegelema hakkasin, e, e, tegelesin ma just nimelt digitaalsfääriga ja töötasin Saksamaa Ringhäälingus ja me pidime võitlema tõesti nii ametiühingutega, poliitikute kui kõige teistega, et edu saavutada Eh, eh, eh, väga oluline on, et inimesed ise ennast arendaksid ja koolitaksid. ma tahaksin väga selgelt välja öelda, et et selle, selles raportis on väga palju häid punkte, aga siin on ka asju, mida võiks kritiseerida räägitakse sellest, et inimesed tahaksid üha rohkem kaasa rääkida ja üha vähem ise otsustada. minu arvates on selline lähenemine vale Eh, eraalgatused on eh, sellised, mis minu arvates peaksid suurendama loomingulisust eh, ja liiga palju on meil neid eeskirju, kui neid on liiga palju, on siis see kahjustab ettevõtteid. me räägime, et meil on vaja digitaalset Euroopat, USA-s on see ammu olnud ja ka Aasias ja kui meie samuti äh, midagi tahame, siis me peaksime oma kodanikke rohkem usaldama, me ei ole oma ettevõtetele samuti andnud piisavalt vabadust. Äh, vabadus ja, ja, ja omavastutus on need, mis äh, tagavad sellise loovuse, mida digitaalne ühtne turg varu, vajab ja mina arvan, et kõige selle saavutamiseks on meil vaja ka eurost lahti saada aitäh, kolleeg Henkel, kas te olete valmis vastama proua Jaakonsaari küsimusele, palun? lugupeetud juhataja, te ütlesite, et Euroopa on sellepärast maha jäänud, jäänud digitaalses arengus, et me oleme liiga vähe usaldanud üksikisikuid ja ettevõtteid, asi ei ole ju selles, üldine analüüs ütleb, et me jääme maha sellepärast et kahekümne kaheksas liikmesriigis on oma andmekaitse ja muu digitaalset ettevõtlust puudutav õigus, seadusandlus Euroopa Liidu vaatevinkli, vaatevinklil on siin maailma konkurentsivõime seisukohast väga oluline tähtsus. Äh, jah, teil on tõesti õigus Äh, Euroopa siseturu killustamine on üks äh, põhjusi, miks asi nii on, aga see ei ole peapõhjus. peapõhjus on see, et meie siin Euroopas oleme ikka uskunud riiki. Äh, me oleme pööranud tähelepanu igasugusele kommunikatsiooniprogrammidele, mis on avalikkusesse suunatud. võtke ükskõik milline Euroopa, mille Siemens, Olivetti või ECR, äh, kõik äh, nad on läbi kukkunud, aga ameeriklastel on õnnestunud. jah, äh, kui ma ei saa lubada seda, et, et te liiga pikalt küsite ja vastate, kolmkümmend sekundit küsimuseks ja kolmkümmend sekundit vastusteks ja proua Toom nüüd palun Uh, me kõik oleme nõus äh, sellega, et meie elu muutub järjest äh, digitaalsemaks, elektrooniline valitsus ja e-kaubandus on igapäeva tegelikkus, kahjuks Euroopa õigus äh, ei ole selleks piisav ja osades liikmesriikides ei toimi see kõik väga hästi. minu koduriigis Eestis on võimalik ettevõtet asutada poole tunniga veebis ja interneti äh, kaudu olla ühenduses äh, kõigega, aga internetis ettevõtete reg-, registreerimine ei ole võimalik kõikides liikmesriikides ja registrid ei toeta seda. digiallkirjad ja digidokumendid on Eestis kasutusel avalikus sektoris ja kõikides muudes sektorites, aga piiriüleselt äh, on see väga piiratud ka siin Euroopa Liidus ja Euroopa Parlamendis, kus me asutame seda, äh, arutame seda väga olulist teemat. head kolleegid, äh, volinik Ansip loetles üles kuusteist algatust, mida järgida, aga me peame tegelema ka väga põhiliste teemadega, tagamaks digitaalse ühtse turu tegelik toimimine, aitäh! aitäh, proua Toom! ja nüüd kolleeg Tsilikiotis. suur tänu, kallis kolleeg. Euroopa digitaalne ühisturg kasutab kõiki uusi tehnoloogiaid, et äh, teenida äh, hargmaiseid ettevõtteid ning suurkapitali äh, eesmärgiks peaks äh, olema tavainimeste olukorra parandamine, kuid neid tehnoloogilisi edusamme kasutatakse eelkõige selleks, et äh, suurendada lõhet äh, tavainimese ning suurettevõtte võtete vahel. ning sellel on eriti rängad tagajärjed väikeettevõtete jaoks, samuti toetajate õiguste jaoks ning tarbijate jaoks me peaksime taaskord äh, selle strateegia üle vaatama, et äh, ühiskonna huvid oleks esikohal, meie seisukohad on selge, meie äh, tegevus digitaalsel ühisturul peab aitama kaasa tuua kvaliteetsete töökohtade loomise, samuti tarbijate õiguse kaitse oluline on ka see, et garanteeritakse vaba ja tasuta ligipääs internetile ning äh, kaitstakse isikuandmeid. peame suutma aidata ka väikeettevõtteid ja lihtsustama nende ligipääsu finantseerimisele ning tugevdama nende olukorda turul. sellega seoses esitasime kuue nimel ka muudatusettepanekud, aitäh! aitäh, härra Silikiotis ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Tarand. aitäh! nagu Eesti Liikumispuudega Isikute Liidu president on mul hea meel öelda, et äh, mitmed puuetega inimeste mured on siin raportis arvesse läinud. mul on hea meel näha, et siin tuuakse välja ligipääsetavuse ja tõrjutuse küsimused, äh, mis puudutavad äh, puudega inimestega nende integreerimist tööjõuturule. raport toob välja asjaolu, et komisjoni ühtse turu, digitaalse turu strateegia ei too välja vajadust tagada puuetega inimestele ligipääs kõikidele digitaalsetele tehnoloogiatele. väike mööndus, mis puudutab äh, näiteks koostalitusvõimet, seda oleks võinud rohkem rõhutada, meil võib olla suurepärane lugemistarkvara nägemispuuetega inimestele, aga seda ei saa kasutada, kui see ei toimi erinevate kodulehtede ja seadmete puhul, sellepärast on vajalik kasutada vabasid äh, ja avatud standarde kogu digitaalsel ühtsel turul. härra volinik, see raport viitab neli, neljale poole leheküljel erinevatele dokumentidele, mis on vastu võetud kaasseadusandjate poolt, see võib äh, näita, näidata seda, et äh, siin ei kasutata erinevate õigusaktide võimalusi piisavalt ära, palun üritage siin teistmoodi käituda aitäh, härra Tarand, kas te olete valmis vastama härra Maleditši küsimusele? palun. suur tänu, härra president. suur tänu raportööridele selle raporti, tasakaalustatud raporti esitamise eest härra Tsullo, ma ei ole teile veel sõna andnud, härra Maletitš saab sõna zahvaljujem kolegi na prihvaćanju pitanja estonia je. suur tänu selle eest et võtsite arvesse minu sinist kaarti eesti on tõepoolest üks neist riikidest mis eh, on e teenuste valdkonnas eh, esirinnas sooviksin teada kuidas soovitaksite te sooviksite te aidata teisi liikmesriike, mis selles valdkonnas vähem arenenud on? milliseid mehhanisme võiks kasutada selleks, et äh, seda edasiminek toimiks ning äh, ja kuidas oleks selle või, abil võimalik ka tugevdada digitaalset ühisturgu, aitäh! aitäh selle küsimuse eest! ma ei ole õige inimene sellele vastamaks, Ansip on peaministrina tegutsenud, tegelenud selle teemaga peaaegu üheksa aastat, tema sobib kindlasti paremini. aga mis minusse puutub, kui kellelgi on huvi meie kogemuse vastu, siis tulge ja küsige meilt, me oleme alati valmis vastama. aitäh ja nüüd üheks minutiks kolleeg Zullo. suur tänu härra president ja suur tänu tubli töö eest ka raportööridele. töö on väga tasakaalustatud olnud ning toetame enamust äh, raportist. me sooviksime esile tõsta äh, kolm tingimust, äh, et saavutada tõeline digitaalne ühisturg, kõigepealt siis võrdne, võrdsus, samad õigused kõigile mm, kasutajatele äh, nii neile, kes äh, tegutsevad online ja neid, kui teine, kes tegutsevad off, off, offline. sellega seoses tuleks ära kaotada kõik diskrimineerimismeetodid, nagu näiteks äh, äh, piirkondlikkuse küsimus. samuti ka oleks vaja teha kõik selleks, et ettevõtted ja ka avaliku halduse avalikud haldusega seotud ametid saaks tegutseda nii, et kodanikel oleks usaldus nende vastu. peame tegema kõik selleks, et kodanik saaks julgelt tegutseda, kuid me peame teadma, milliseid instrumente selleks kasutatakse. aitäh ja nüüd proua Kappel Äh, aitäh, president, härra volinik, digitaalmajandus on tõesti äärmiselt oluline majanduskasvu ja töökohtade jaoks. me räägime siin, et äh, me saaksime luua kuni kolm koma kaheksa miljonit uut töökohta ja tahaksin äh, raportööre tänada, et neil on õnnestunud sellist väga ulatuslikku valdkonda niimoodi käsitleda, see raport on tõesti hästi tasakaalus, ta on kõikehõlmav ja meil oli tõesti väga hea koostöö, aga äh, siiski ka äh, mõned märkused omalt poolt äh, me üritame pidevalt uusi asju reguleerida, olgu see geoblokeerimine e, e-kaubandus, telekomi valdkond või mida iganik. me tahame meediaraamistikku kahekümne esimeseks sajandiks paika panna ja nõnda edasi. rohkem reegleid ei ole alati kõige parem lahendus Äh, ja teine valdkond, mis minu jaoks väga oluline on investeeringud ja konkurents äh, ja lairibaühendusteks äh, vajaliku infrastruktuuri arendamine. kõneleja katkestatakse. aitäh, proua Kappel. ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Karinš, sest härra Kovatšit pole kohal. palun, härra Karinš. aitäh Äh, volinik, äh, lugupeetud kolleegid, äh, digitaalne ühtne turg on tõesti suurepärane sõna. me kõik siin saame aru, mida see tähendab, aga kas inimesed väljaspool seda saali ka aru saavad? mõtleme asjadele praktiliselt. igaüks meist võib näiteks minna Münchenisse, sealsed äh, Viinerid on kuulsad, sealt edasi võib minna Riiaga või Lissaboni või Stockholmi ja neid äh, äh, viinereid seal süüa. ja näib, et äh, see on täiesti normaalne, aga samas näiteks Riiast äh, saan ma Äh, vaadata, äh, maksta selle eest, et ma saaksin äh, telesaateid vaadata neid interneti teel, aga näiteks kui ma lähen Müünihis, Münchenisse või Stockholmi, siis ma neid telesaateid seal no, näha ei saa Äh, sellepärast et me ei ole suutnud äh, digitaalseid piire äh, lõhkuda ja ometigi on digitaalne turg meie majanduse jaoks üha olulisem, aga ometigi on meil sellised takistused, mis tuginevad patentidele, autoriõigusele, mis meil on siis vaja saavutada meil on vaja need takistused kõrvaldada, me peame hoolitsema selle eest, et autoriõigus kehtib ühtsena kogu Euroopa Liidus, samuti patendid, nii et, et me ei peaks Münchenisse minema ainult nende viinerite pärast. see on absurdne täpselt kui see interneti kasutamiseks peab kuskil konkreetses paigas olema. Äh, härra Kar-, Karinš, kolleeg Karins, kas te olete äh, valmis vastama härra Saani küsimusele? Äh, äh, kolleeg Karins, kas te olete valmis vastama kolleeg Saani küsimusele, palun? aitäh härra president, mina tahtsin juba Äh, varem ühele Rahvapartei kolleegile esitada küsimuse, äh, kas on ka mingeid konkreetseid põhjusi, miks äh, üles loete väga paljud ühtse siseturu elemendid, jah, see on oluline ja sellest ma saan aru, aga miks Rahvapartei haridussektori alati sellest loetelust välja jätab? kolēģi, paldies par jautājumu. aitäh selle küsimuse eest. kui me kõneleme ühtsest turust kui sellisest, siis digitaalne ühtne turg Rahvapartei vaatevinklist on selline, kus tuleb igasugused takistused kõrvaldada, need takistused tuleb kõrvaldada kõikides valdkondades. digitaalne ühtne turg on oluline ka hariduse jaoks, aga see on oluline ka kaupade ja teenuste jaoks. meie fraktsiooni seisukoht on, et meil tuleb kõik takistused kõrvaldada. aitäh, kolleeg Kaarins. ja nüüd saab sõna proua Keringer-Töödenberg üheks minutiks. suur aitäh, president täiesti integreeritud digitaalne ühtne turg on praeguse Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete digitaalne tehnoloogia äh, pakub meile tohutu suuri võimalusi töökohtade loomiseks ning konkurentsivõime parandamiseks. majanduskasv äh, võiks olla ligemale nelisada viisteist miljardit eurot. probleemiks on aga jäigad reeglid, mis kehtivad äh, liikmesriikide telekommunikatsiooniturul. samuti on probleeme autoriõigusega. meil on vaja äh, muuta tarbijate käitumist, meil on vaja reformida autoriõigust selleks, et äh, tulla toime digitaalse revolutsiooniga äh, see on oluline andmekaitse seisukohalt, tarbijakaitse seisukohalt, meil on vaja ühtseid reegleid ning samuti meil on vaja edendada kultuuri ja ettevõtlust, aitäh! aitäh, äh, proua Keringer-Odenberg ja nüüd äh, kolleeg Dalton aitäh, president, digitaalne revolutsioon on kätte jõudnud, see muudab meie äh, elu iga aspekti täpselt nagu põllumajandus- ja tööstusrevolutsioon omal ajal aga ähm, selleks, et seda revolutsiooni ära kasutada, peame me aru saama, et meil on üle, äh, üleilmne turg. me ei räägi ainult Euroopa turust, me räägime tõesti ülemaailmsest turust ja seetõttu ei tohiks luua takistusi. Äh, seda arutelu kantakse kogu maailmas üle, sama kui me internetist mingit sisu ostame, siis äh, peame arvestama tõketega niimoodi edendame lihtsalt piraatlust ja tarbijad ei saa sellest aru, nii et, et ma tervitan seda sisu ülekantavust, aga meil ei ole vaja üle-euroopalisi litsentse. me peame toetama ka jagavat majandust, sest inimesed tahavad jagada. toetame neid, toetame neid ettevõtteid, mis tahavad tegutseda globe globaalselt aga ärgem unustagem, et digitaalne revolutsioon seab väljakutse olemasolevate ärimudelitele ja me peame neid väljakutseid tervitama äh, ja ärgem unustagem turvalisust, olgu see äh, äh, andmetega seotud, pilluandmetöötluse või millega iganes. digitaalne majandus tuleb ja võtkem see avasüli vastu. aitäh, kolleeg Dalton ja kolleeg Peterson pooleteiseks minutiks. aitäh ja kõigepealt lubage mul tänada neid kahte raportööri suurepärase töö eest äh, olulise teemaga. järjest enam eurooplasi on internetis ja sellest tuleneb ka probleeme, näiteks kuidas kaitsta andmeid ja infot, kuidas kaitsta meid iseendid, ilma et seaksime ohtu oma põhiõigused ja sõnavabaduse. mul on hea meel, et raport toob välja äh, krüpteerimise olulisuse, millega suurendada eraelu kaitset ja tagada põhikaitstuse tase, samuti kutsutakse üles tagama, et tsenseerimise ennetamist ja sõnavabaduse riivet ähm, vähendades teenusepakkujate vastutust, me ei peaks kohustama teenusepakkujaid ja platvorme pidevalt seiramast oma sisu ja ebaseaduslikku sisu, erinevad platvormid ei äh, tohiks asendada õiguskaitseorganite tööd. me peame samuti meeles pidama, et kuigi me tegeleme digitaalse ühtse turu teemaga Euroopas, ei piirdu me oma veebikäitumises äh, mitte ainult äh, Euroopa platvormidega ja just sel põhjusel peame tagama turvalise rahvusvahelise andmete ülekandmise ja ma pean ähm, seda rõhutama, et meil on vaja kokkulepet ameeriklastega, tagamaks õiguskindlus Euroopa tarbijatele ja ettevõtjatele, aitäh! aitäh, härra Peterson ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Maštalka. aitäh! nagu me siin kuulsime, on internetist saanud äh, väga oluline kommunikatsioonikanal, aga on ka rida tõkkeid, kuigi meie fraktsioon, GUE, toetab digitaalset ühtset turgu, juhiksime tähelepanu mõnedele probleemidele, mis sellega kaasnevad. ja mis, mis tuleb lahendada selleks, näiteks äh, andmete kaitse, tarbijate kaitse, kui nad äh, teevad oste internetis või äh, suhtlevad äh, e-valitsuse läbi avaliku sektori organisatsioonidega. samuti äh, puudutab see isikuid, kes töötavad läbi interneti kodust, ka nende õigusi tuleb austada. digitaalne ühtne turg peab omama ka sotsiaalset mõõdet, aitäh! aitäh, kolleeg Maštalka ja nüüd üheks minutiks kolleeg Raimon, palun aitäh, president, mina tahaksin äh, sellesse arutellu midagi uut sisse tuua, meil ei ole siin ainult majandusalane arutelu ja siseturuteemaline arutelu, äh, me peaksime rääkima ka oma äh, tarbijate õigustest ja kodanike õigustest, geoblokeerimine on äh, tõesti selline teema, äh, millega kõik Euroopa kodanikud kokku puutuvad. ja see ei ole ainult tarbijakaitse küsimus, äh, siin on küsimus ka tsensuurist ja sõnavabadusest Äh, kas meil on Euroopas õigus juurde, äh, omada juurdepääsu igasugusele sisule. ma arvan, et me peaksime sellele küsimusele palju rohkem kodanike õiguste aspektist lähenema. Äh, maailm on muutunud, me ei saa lihtsalt niimoodi teha, et me produtseerime sisu ja siis ei luba teatud inimestel seda sisu tarbida. see on vastuolus sõnavabadusega. me peame Äh, vaatama äh, ka, äh, kuidas inimesed saavad oma andmeid kaitsta ja nii et, et sellele peaks minu arvates rohkem mõtlema, aitäh. aitäh, kolleeg Raimond ja nüüd üheks minutiks proua Parker. aitäh. arutelu ja hääletamine täna selle raporti üle on täielik parlamendi aja raiskamine, mitte ainult sellepärast, et ma ei ole nõus mitmete aspektidega, mis on seotud ühtse turu loomisega, vaid ka sellepärast, et enne, kui hääletus algab, on komisjon juba töötanud äh, Ehm, selle nimel, et see läbi suruda, selleks, et oma eesmärke saavutada ja just selle kiirustamisega tehakse vigu ja meie tarbijate ja ettevõtjatena Euroopa Liidus peame kannatama kehva õigusloome all, võt-, võtkem näiteks eh, digitaalsete teenuste müümise õigusakti muud, komisjoni ettepanek, kellel ei ole mingisuguseid kogemusi ettevõtte juhtimisest, aasta pärast selle õigusakti kehtima hakkamist on Euroopa Euroopa sundinud tuhanded, tuhandeid ettevõtteid lõpetama kauplemise tänu sellele õigusaktile. see raport ütleb, et senised õigusaktid on olnud edukad, aga e, ajal, mil usaldus Euroopa Liidu suhtes on väga madalal, on e, kahetsusväärne, et me näeme seda, et e, veebi Mm, müük äh, peaks suurendama ka tarbijate usaldust. ja nüüd pooleteiseks minutiks ähm, äh, proua Verhoien äärmiselt oluline, et majandusareng äh, äh, tõesti jätkuks, sellepärast et digitaalsektor pakub siin tohutult suuri võimalusi, see potentsiaal tuleb õigesti ära kasutada, niimoodi, et kultuuriline mitmekesisus Euroopas säilib ja laieneb, et teadmistepõhine majandus edasi areneb ning äh, meie digitaalmajandus ka tulevikus konkurentsivõimeline on Äh, kultuurisektoreid iseloomustab just see, et seal on palju erineva suurusega tegijaid, meediaallikate lähenemine on meediamaastikul põhjustanud suuri muutuseid, meil on vaja paika panna õiged raamtingimused kõigi jaoks äh, ning äh, audiovisuaalmeedia vallas on meil praegu suur erinevus lineaarsete ja mittelineaarsete meediateenuste vahel Äh, meil on vaja Euroopa tasandil kehtestada miinimumnormid, et äh, selleks, et kõik teenusepakijad nendest kinni peaksid ja konkurentsimoonutusi ei oleks. kultuurikomisjon oma arvamuses rõhutab ka seda, et liikmesriikidel peab olema õigus otsustada, millist audiovisuaalset sisu äh, avalikes huvides pakkuda, selleks et säilitada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. ka noorsookaitse on äärmiselt oluline. autoriõiguse vallas tuleb leida õiglane ja tasakaalus seisukoht digitaalse ühisturust strateegia peab äh, takistusi kõrvaldama ja samas tarbijaid ja nende andmeid kõige paremal viisil kaitsma. Äh, samuti tuleb võimaldada sisu äh, ülekantavust, meil on vaja ka raamtingistusi, raamtingimusi audiovisuaalsektori jaoks ja territoriaalpõhimõttest ei tohi täielikult loobuda ja igasugused vahendajad ja platvormid, ka selles vallas on meil vaja konkreetseid tingimusi. aitäh, kolleeg Verhaien! ja nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Tošenovski. Dragi colegi, ca și raportor al grupului social democrat în cadrul Comisiei pentru Libertăți Civile. Kallid kolleegid, mina kui ähm, variraportöör äh, tegin kõik äh, selle nimel, et raport oleks keskendunud just kodanikele ja nende vajadustele see äh, pea-, sest digitaalne turg annab väikeettevõtetele võimaluse konkureerida suurettevõtetega, see on oluline ka noortele Rumeenia ettevõtjatele, kellel on suur potentsiaal tegutseda Rumeenias ja ka mujal, samas põhiõiguste respekteerimine eriti puudutab see isikuandmete äh, kaitset, äh, see on äärmiselt oluline. me peame keskenduma kodanikele, peame kod-, keskenduma võimalusele nende äh, Ehm, nende ehm, vajadusi paremini arvesse võtta. tuleb eh, kaitsta eriti just isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse. digiturul on suur potentsiaal, kuid seda aga ei käsitleda õigesti, võib see jääda tühjaks kirjasõnaks. Eh, jah, innovaatilisele Euroopale, aitäh! aitäh kolleeg Tošenovskile, kas te olete nõus vastama kolleeg Bonanno äh, küsimusele? palun, kolleeg Bonanno, teil on sõna. aitäh, tahaksin kolleegilt küsida, et kui ta räägib äh, olulistest sanktsioonidest, siis millistele sanktsioonidele ta mõtleb, et äh, milliseid oleks võimalik kohaldada nende suhtes, kes kasutavad Internetti ära äh, kriminaalsetel eesmärkidel. Äh, kõneleja veel parandab oma eesnime. me peame olema kindlad, et äh, inimesed, kes kes äh, selliseid äh, kuritegusid toime panevad, et äh, neid tuleks karistada. kindlasti on seda võimalik saavutada, sest see on nii erasektori huvides kui ka liikmesriikide huvides, et kaitstakse kodanike põhiõigusi, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleeg, ma vaatasin vale rida ja arvasin, et kolleeg Toženevski ka rääkis, äh, sellepärast ajasin segi. ja nüüd saab sõna siis härra Toženevski. lugupeetud äh, raportöörid, lugupeetud volinik, äh, juba öeldi täna, et digitaalne turg mõjutab ülemaailmset majanduskasvu ja see on ka üks olulisematest asjadest majanduse arengu seisukohalt tänapäeval, seetõttu on vaja, et me edendaksime digitaalset ühtset turgu ning ma soovin, et kõik komisjonid osaleksid selles töös. ma arvan, et vaja on äh, intensiivsemat tegevust äh, digitaalse ühtse turu arendamiseks, aga küsimus on, et äh, kuidas seal, kus on erinevad hinnad, erinevad lõivud, erinevad maksud, et kuidas on võimalik seal tagada ühtsust? ma arvan, et tähelepanu tuleks pöörata sellele, et me ei tohiks halduskoormust suurendada, selle asemel oleks vaja suuremat turvalisust ja ja e, suuremat kiirsust, kiirust digitaalse ühtse turu loomisel. eelkõige ilmneb ka, kui oluline on erasektori roll, mis on ikka ja jälle võtnud endale liidri rolli. me peame igatahes kõrvaldama need tõkked, mis takistavad seda arengut. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Šaak. aitäh äh, äh, Kaja Kallase suurepärase juhtimise ajal on meil siin terve rida ettepanekuid, kuidas kiiremini arendada äh, digitaalset ühtset turgu. Äh, eriti just sellel raskel ajal peame me äh, täitma neid optimistlikke lubadusi ja looma tõesti tugeva teadmuspõhise majanduse. Need on väga olulised interneti kasutajatele, aga ka idufirmadele, et nad saaksid areneda ja et nad ei lahkuks kõik Silicon Valley'sse meil on praktilisi lahendusi vaja, kuidas lõpetada äh, asukohapõhine mm, blokeerimine, kuidas tagada pakkide kättetoimetamine, aga veelgi rohkem on meil vaja põhimõtteid nagu põhiõiguste kaitse, õiglane konkurents, turvalisus need peavad olema tagatud eh, hoolimata eh, muutustest, mis on tingitud eh, digitaalsest pöördest. Ehm, internet, ava-, andmed, ehm, suurandmed, aga meil ei ole vaja e-, erastatud ehm, õigusemõistmist, meil on, see, need kõik need põhimõtted on olulised mitte ainult eurooplastele, vaid kõigile inimestele, seetõttu me peame rõhutama ka piiriülest ja rahvusvahelist komponenti Äh, ning äh, me ei tohi lubada nullsumma suhteid. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Helmer. Uh, jah tänan, siin eh, ettepanekus on küll eh, valijate silmis eh, populaarseid ettepanekuid, kuid me peame siiski silmas pidama seda, et kui me lammutame laiali olemasolevad, eksisteerivad autoriõiguste kaitsesüsteemid, siis me ei saavuta seda, mida me soovime. minu partei on mures sellepärast, et niisugune ülalt alla regulatsioon on innovatsiooni, igasuguse innovatsiooni vastane. me oleme nõus küll sellega, et piiriülene koordinatsioon on vajalik, et Euroopa siseselt süsteemid toimiksid laitmatult, kuid sõltumatud riigid siiski võiksid omavahel teha koostööd ja läbirääkimisi pidada iseseisvalt. ja meil tegelikult on tarvis äh, pigem globaalset, mitte Euroopa keskset lahendust. tänan. aitäh kolleeg Helmarile, nüüd saab sõna proua Del Castillo Vera. presidente, komissario. suur tänu. lugupeetud volinik, palju on juba ära öeldud ja mina keskenduksin ühele äärmiselt olulisele aspektile just digi turu mõttes täpsemalt sellele, kuidas seda majandust tuleb arendada. me peame lähtuma äh, digimajanduse arenguks äh, vajalikest andmetest, me peame võtma arve suurandmeid, andmevahetus on äh, digimajanduse alustala digianalüütikud äh, kujutavad endast tegelikult tulevikku äh, elukutset, nii nagu öeldi ka äh, ülemaailmsel digifoorumil, aga me peame võtma arvesse ka andmete ülekantavust. andmed liiguvad võrkudes, mis on digi ähm, majanduse taristu. digimajanduses toimub andmete ülekandmine äh, raadioelektriliste võrkude kaudu ja seega tuleb ka eraldi tähelepanu pöörata digivõrkude arendusele, me peame sellesse valdkonda äh, investeerima, võttes arvesse konkurentsiolukorda. aitäh, kolleeg Sehnalova saab üheks minutiks sõna. Slovo, važeni pane komissaři, kollegini ja kollegove. tänan, lugupeetud volinik, head kolleegid, mina kõnelen eh, transpordikomisjoni variraportöörina meil on ka mitmeid muid väljakutsed sellega, eh, selle teemaga seotud, näiteks eh, transport võttes arvesse nutikaid transpordisüsteeme ja reisijate mugavuse suurendamiseks on kõik need aspektid samuti väga olulised ka hariduses nõutakse uusi pädevusi, ka uute tehnoloogiate kättesaadavus on transpordisektori jaoks äärmiselt oluline. me ei tohiks uusi tõkkeid luua näiteks äh, võib siin, siin tuua äh, asukohapõhise äh, piiramine ja veebimüük ja tavapärane müük ei tohiks saada e-, erinevat käsitlust ja suur tänu raportööridele selle suurepärase raporti eest. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Adinolfi. suur tänu, president, head kolleegid minu arvates oleme me siin jälle ühe võimaluse käest lasknud. siin on lihtsalt äh, ainult piira-, piirdutud miinimumiga. meie arvates äh, digitaalse ühtse turu puhul tuleb siiski Euroopa kodanik äh, kõige keskmesse seada ja see kõik lähtub inimese väärikusest ja ka kõikidest äh, põhiõigustest nagu äh, infovabadus, väljendusvabadus, õigus eraelu puutumusele ja nii edasi ja ma arvan, et äh, digitaalse, digitaalne ühtne turg avab uusi võimalusi Euroopa kodanikele jaoks, kuid kahjuks me näeme, et küllalt sageli piirdub see ainult majandus kasvule keskendumisega, see on väga kahetsusväärne, kuna äh, siin unustatakse ära just äh, sotsiaalne kasv. tänan. ja sõna saab proua Kuhn. suur tänu täna oleme me vastu võtmas seda raportit, mille kallal on parlamendis pikalt töötatud, tegemist on esimese etapiga ja loomulikult me peame ka püüdma seda igati parandada. see on tõesti demokraatlikel läbirääkimiste tulemus, mis konsultatsioonid olid väga laiapõhjalised ja võeti arvesse ka väga erinevaid seisukohti ja üldiselt ma olen nõus president Junckeriga selles osas, et digitaalne ühtne turg peab olema üks meie põhilisi eesmärke, nagu on see komisjoni eesmärgiks ja tegemist on tõesti oluliste valdkondadega nagu e-kaubandus, telekommunikatsiooni Äh, audiovisuaalmeedia valdkond, ma ei hakka neid kõiki siin ette lugema, kuid siin on ka mitmeid muid küsimusi. ma leian, et äh, meie igapäevane elu on seotud tihedalt nüüd digivaldkonnaga ja äh, ettevõtete juhid, investorid, avalikud asutused ei saa sellest kõigest kõrvale jääda, me peame võtma arvesse konkurentsi teiste riikidega aga nagu ma mõtlen siinkohal äh, USA-le, kes on äh, teinud suuri ette, edusamme selles valdkonnas, nii et palju edu! aitäh ja sõna kolleeg Stylerile. tahaksin äh, alustuseks soovida Evelyn Gebhardile palju õnne sünnipäevaks. digitaal- ühtne, ühtne turg on väga suure potentsiaaliga, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriigi ja selle mahuks hinnatakse nelisada viisteist miljonit, miljardit eurot, aga mis puudutab äh, juurdepääsetavust, siis me peame tagama selle, et ükskõik, kas ollakse Šotimaa mägedes või Edinburgh's Glasgow's, oleks äh, ikkagi juurdepääs väga kiirele äh, lairibaühendusele ja oluline on ka inimeste võimekus nende teenuste eest tasuda, me peame hoolitsema selle eest, et oskustealane lõhe ei muutuks takistuseks väga palju vabu töökohti on IKT valdkonnas ja me peame hoolitsema selle eest, et meie kodanikel oleksid vastavad õigused ja vastav suht-, vastavad oskused ja vastav äh, suhtumine. ma arvan, et me saame väga suure panuse anda sellesse. aitäh kolleeg Stylerile ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Niibler aitäh, äh, lugupeetud president, lugupeetud äh, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööre, variraportööre, kõiki, kes äh, töötasid selle raporti kallal, tegemist äh, on väga hea raportiga ja nagu eelkõnelejad, eelkõnelejagi tahaksin ma Evelyn Gebhardile täna palju õnne soovida. ning äh, digiteerimine on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kindlasti väga oluline teema, me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa ühtse turu äh, potentsiaal täielikult ära kasutatakse, me teame, et on väga palju veel vaja ära teha selleks äh,, nelikümmend neli protsenti leibkondadest ei oma juurdepääsu kiirele internetile, see tähendab seda, et me peame ehm, tõesti äh, parandama äh, infrastruktuuri, ainult neliteist protsenti VKE-dest kasutavad interneti müügikanalina, sellepärast et on endiselt tõkkeid, mis tuleb äh, kõrvaldada, kolleeg rääkis siin geoblokeerimisest, oluline on ka maksuseadusandlus, meil on vaja rohkem koordineerimist ka näiteks ehm, käibemaksumaksete puhul, me peame lihtsustama ka maksete tegemist, seetõttu on vaja kiirelt äh, ellu rakendada makseteenuste direktiiv. oluline on aga märkida seda, et meil on vaja ähm, idufirmade ja riskikapitali ökosüsteemi, meil on ka praegu toimimas just üks oluline konverents, mis tegeleb interneti ähm, trendide ja vastavate teenustega ning me peame neil konverentsil osalejatele andma võimaluse, et nad saaksid oma ideid ellu viia Euroopas, et nad ei rändaks kõik Ameerikasse välja, see on väga oluline, aitäh! aitäh kolleeg Niblerile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Toia. Ehm, suur tänu. digitaalse ühtse turu areng ja kõik need kohustused, mis me oleme endale võtnud ja suunised, peavad tuginema ühtse turu äh, arengutele üldisemas plaanis, nii nagu ühtne turg on telekommunikatsiooni plaanis arenenud. ja mis puudutab telekommunikatsioone, siis ma paluksin komisjoni, et nad kasutaksid võimalust ja nõuaksid seda, et need kohustused, mis on endale telekommunikatsioonide valdkonnas võetud, et need ka ellu viidakse. eelkõige on siin tegemist sellega, et me peaksime ümber vaatama tariifid, me peame truuks jääma nendele äh, kohustustele, mis me oleme endale võtnud näiteks rändlustasude osas ja ilma selleta ei ole võimalik lahendada ka kõiki teisi probleeme, kui me tõesti ei tegele nende põhiprobleemidega. ja mõne sekundi jooksul, mis mulle veel on jäänud, tahaksin ma rõhutada, kuivõrd tähtis on digitaalne turg tööstuse jaoks. meil on terve rida selliseid teenuseid äh,, kõneleja katkestatakse. pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Paunova. aitäh. aitäh, meil on vaja väga mm, palju tööd ära teha, meil oli ka vähe aega selle töö jaoks, aga Euroopa Parlament on näidanud üles tugevat poliitilist tahet viia digitaalne ühteturg äh, ellu äh, Euroopas. see on ambitsioonikas projekt, aga kahjuks äh, selles raportis äh, ei oldud piisavalt ambitsioonikas, aga siiski on siin väga olulisi suuniseid tulevasteks jõupingustusteks äh, seoses äh, digitaalse tegevuskavaga. eriti oluline on ühendada internetiturud ja tavaturud, väga oluline on äh, ka tagada tarbijakaitse, see peab olema täpselt samasugune, ükskõik kas ostetakse internetis või tavalises poes, kahjuks aga see ei ole äh, komisjoni äh, seadusandlikus dokumendis välja toodud ja kui äh, oleks suurem usaldus äh, online kaubanduse suhtes, siis äh, tähendaks see pare-, suuremat usaldust ka teiste digitaalsete valdkondade jaoks, see võimaldaks edendada ka paremini näiteks e-tervist ja muid e-valdkondi. me soovime digitaalset turgu edasi arendada Ehm, see on väga oluline majanduskasvu jaoks, eh, Euroopa konkurentsivõime jaoks, eh, kus eh, saaksid tegutseda noored, kus ja Euroopa oleks seetõttu ka paremini esindatud maailmaturgudel. tahaksin tänada kolleege, oma komisjoni ja raportööre aitäh kolleeg Paunovale ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Kost. suur tänu, härra president ma arvan, et tänu sellele raportile saime me rõhutada seda, kuivõrd tähtis on ühtne eh, digiturg ja läbi selle me tugevdame ka kodanike ja tarbijate usaldust osutatavatesse teenustesse ja väga tähtis äh, on kultuuriline audiovisuaalsisu ja selles osas äh, on väga tähtis äh, ümber vaadata ka autoriõiguste direktiiv ja MS direktiiv ja geograafiline, geograafiliste territoriaalsete piirangute loomine ja kino teoste ülekantavus on väga tähtsad teemad, autorikaitsega seonduv ja me peame suutma eraldi vaadata digitaalteenuseid ja teisi teenuseid ja väga tähtis on ka see sisu, mida sisutarnijad pakuvad nendele platvormidele. ja, ja kõik see on väga tähtis kultuurilise mitmekesisuse mõttes. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Koeljo suur tänu, härra president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. on täiesti selge see, et interneti väga kiire areng ja elektroonikavaldkonna kiirne, kiire areng on loonud uue maailma ja nüüd me peame vaatama, mil moel me elame selles maailmas, kuidas me oma oste teostame, me peame samm, sammu, ühte sammu käima nende arengutega ja meie turu digitaliseerumisega ja ära kasutama kõik need võimalused ja kasutegurid, mida see pakub ka ettevõtjatele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. mul on, äh, ma tänan komisjoni selle eest, et komisjon on oma prioriteetide hulka kirja pannud ka kõik selle, mis puudutab digitaalset ühtset turgu Äh, meil on vaja vähendada ühtse turu äh, õiguslikku fragmenteeritust ja selles osas on teretulnud kõik ettepanekud, mis tuleb ka äh, kiirelt ellu rakendada ja üritada võimaluste piires harmoneerida see turg. meil ei ole aega kaotada, mis puudutab mis puudutab ühtse digitaalse turu toimimist, siis väga tähtis e, veebimüügi jaoks on ka usalduslik õhkkond, mis peab selles valdkonnas valitsema. E, e, andmete ülekantavus on väga tähtis, interneti turvalisus ja isikuandmete kaitse digitaalvaldkond, mis ei kaitse oma ko-, kodanikke, on juba ette läbikukkumisele määratud. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Ülf Skog herr talman! som flera talare redan påpekat. aitäh härra president paljud eelkõnelejad juba rääkisid sellest et digipööre on fakt ja see mõjutab seda, kuidas me tarbime, kuidas me töötame, kuidas me õpime. digitaliseerimine täielikult muudab meie elustiili ja komisjoni teatis äh, tegelebki tarbijatega ja äh, aga ei tegele piisavalt võib-olla tööturuga. ja meil on väga palju väljakutseid seoses digitaliseerimisega, kaovad piirid töötajate ja tööandjate vahel, raske on kohaldada töölepinguid, väga ebaselge on, millised reeglid kehtivad ja geoblokeering ja kaugtöö on uued arengud, seal on uued riskid, nii füüsilised kui psüühilised riskid töökeskkonnas paindlikumad töövormid võivad olla väga positiivsed, aga me ei saa aktsepteerida seda, et see trend paindlikumaks muutumise suhtes tähendab ka seda, et meie töösuhted on äh, ebakindlamad ja töötajate kaitse on halvem. aitäh ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Kelly. aitäh, härra president, ei ole mingit kahtlust, et äh, idufirmad on väga olulised ja digitaalne sektor muutub meie eludes väga palju olulisemaks. kaks, sellest peale, kui loodi äh, Amazon, Google ja Facebook, on äh, rohkem kui kümme aastat möödunud ja alles nüüd me üritame digitaalset ühtset turgu ellu viia. ei ole mingi ime, et me oleme USA-st väga palju ja Aasiast väga palju maha jäänud, aga parem hilja kui mitte kunagi. oluline on see, et me tegutseksime äh, kiiresti ja mm, tagaks korralikud õigused. kakskümmend kaheksa, kahekümne kaheksast turust enam ei piisa. me peame harmoneerima need asjad, mida on võimalik harmoneerida, reguleerida, väga oluline on tegeleda geoblokeerimisega ja me peame väga tähelepanelikult äh, tegelema ka tarbijatega, seetõttu ma äh, tervitan andmekaitse direktiivi, äh, mille väljatöötamisel ma osalesin, see peaks tagama tarbijatele usaldust, et nende andmed on turvalised ja see või, peaks võimaldama ka idufirmadel Euroopas areneda digitaalse ühtse turu mahtu Euroopa majanduses hinnatakse neljasaja viieteistkümnele miljardile, et see on väga-väga suur äh, hulk raha ning me peame tagama selle, et me teeme kõvasti tööd ja et meil õnnestub digitaalne ühtne turg välja äh, kujundada ja et me oleksime seetõttu ka konkurentsivõimelisemad äh, maailmas, aitäh, härra president! aitäh kolleeg Kellile ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Tanti. suur tänu, härra president Eh, digitaalvaldkonna areng on juba muutnud meie elu ja nii nagu kõik eh, niivõrd ulatuslikud muudatused, nendega käivad kaasad ka riskid, nii et me peame päriselt vastu seisma sellele väljakutsele ja välja tooma kõik võimalused ja positiivsed küljed, mis sellel on, eh, positiivne mõju majandusele, kodanike elule. digitaalne valdkond on juba meie igapäevaellu väga palju innovaatilist ja uut sisse toonud, aga Euroopa Liit ei ole piisavalt äh, ja piisavalt hästi kaasas käinud selle protsessiga, sellepärast et kui me räägime digitaliseerimisega, mõtleme me Silicon Valley'le, aga mitte meie kontinendile. me, väga tähtis on see, et Euroopa Liidul oleks koordineeritud poliitika selles valdkonnas ja väga tähtis on see, et me oleksime esimeste hulgas, et kasutaksime ära kõike, mis, mida see eh, pakub kultuurivaldkonnas, inimeste õiguste kaitse valdkonnas. nii et väga tähtis on, et me teeksime tasakaotatud aja ja loodetavasti saab meil olema piisavalt julgust, et vastu seista nendele uutele võimalustele. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Kalbel. aitäh, sooviksin eh, õnnitleda äh, raportööre ja sooviksin ühtlasi Gebhardtile ka palju õnne sünnipäevaks. tegemist on suurepärase tööga selle raportööri näol ja variraportöörina ei hakkaks ma siin kõigest sellest rääkima, millest juba juttu on olnud, küll aga meenutaksin maksustamise teemat. me oleme oma regulatsioonidega mõnevõrra maha jäänud, mistõttu peame me mõtlema tarbijate kaitsele ka e-kaubanduse valdkonnas, tegemist on sellise üldise terminiga ja tegelikult kõik komponendid võivad osutuda problemaatiliseks ja siin me peame tegema õigeid otsuseid just VKE-de puhul ja võttes, et siis siseturustrateegiaga edasi minna, aitäh. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks proua kolleeg Rosier. Merci, monsieur le président suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin ma tänada äh, raportööri ja õnnitleda sünnipäeva puhul, aga tahaksin tänada ka sel-, nende kvaliteetsete ja tõesti suurepäraste mõttevahetuste eest, mis meil seoses selle raportööriga olid. tegemist on väga erilise valdkonnaga äh, Euroopa Liidu jaoks ja millest ma tahaksin rääkida, on kultuurivaldkond. ja võib-olla on natukene häiriv see, et me ei äh, suuda ellu viia kõiki oma soove kultuurivaldkonnas igal pool ja alati aga, aga ma arvan, et me peaksime esitada endale küsimuse just meie valikute osas ja milline on meie valikute mõju. et kas peab võitlema territoriaalsuse äh, vastu ja et äh, kui vaataja tõesti hindab äh, looja äh,, looja teost, siis peab ta saama selle eest ka tasutud. me peame mõtlema selle peale, et meie vastutuse all on ka see, et me peame hoolitsema loojate eest, loo, loomingu ja Euroopa eest ja see peab olema meie prioriteetne valdkond seoses selle teemaga aitäh kolleeg Rosierile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Kluun. aitäh, mina olen transpordi ja turismi komisjoni varo, variraportöör intelligen-, nutikad transpordisüsteemid on äh, tõesti võtmeks äh, meie äh, tulevikku, võttes arvesse VKE-sid, Äh, idufirmasid, äh, suuri firmasid, nii et digitaliseerimine saab äh, igati aidata olemasolevate võimaluste ärakasutamist tõhusamal moel, mis võib kaasa aidata ka töökohtade loomisele. kuid selleks tuleb toime tulla väljakutsetega, mis meie ees seisavad, mitmesuguste piirangutega, meil võiks olla e Ehm, toll. Ehm, praegu on, on näiteks, äh, toimub kõik ehm, paberil, mis äh, toob endaga kaasa palju kulutusi, ka tõkestab äh, konkurentsi ka ühistarbimise puhul tuleks, ühistarbimise valdkonda tuleks paremini reguleerida, tänan. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Jaak Onsaar. austatud president, Äh, härra volinik Kallas, et tegemist on märkimisväärse raportiga ja ma ootan tõesti volinik äh, Ansipi vastust nendele kõnedele. aga tahaksin rääkida ühest teemast, millest siiani ei ole veel piisavalt räägitud. et komisjon jätkaks äh, uurimist ja jätkaks uurimust selles osas, et milline on digitaalmaailma äh, mõju, et kuidas ta tööturule, kultuurile mõjub ja miks sellist uurimust on vaja, sellepärast et me saaksime juba ette ennetada mittesoovitavaid mõjusid, mis võivad olla sellel valdkonnal. et me tõe-, et meil tõesti oleks usaldusväärne alus öö, äh, ka kontrolli osas, selle tehnoloogilise poole kontrolli osas, mis puudutab nüüd algoritme ja big-up datat ja internetti, siis väga tähtis selles osas on just usaldus. usaldus selleks, et me saaksime äh, võimalikult äh, suurt kasu sellest digitaalsest revolutsioonist aitäh ja nüüd saab äh, üheks minutiks sõna proua Koratsa-Pilt. tänan, äh, ühisturu äh, loomine peaks käima käsikäes ka töökohtade loomisega ja selleks on meil tarvis ka globaalset vaba internetti ja selleks me peaksime digitaalsed tõkked ja piirid kõrvaldama tarbijad ei tohiks eh, siis kaks korda eh, sama teenust taotleda või selle eest eh, maksta, kuid praegu on meil kakskümmend kaheksa erinevat reg-, regulatsiooni, kuid meil on tarvis tuua ühtset digitaalset turgu ja ma toetan seda raportit selles mõttes, et Euroopa peaks muutuma konkurentsivõimeliseks just ühtsete reeglite kaudu. me ei tohiks äh, Äh, ka äh, ühistarbimist maha suruda, vaid me peaksime muutma regulatsioone läbipaistvamaks. ja äh, samad reeglid peaksid kehtima tavakaubanduse ja ka veebimüügi puhul. ja ka Safe Harbori kokkuleppe saavutamine on esmatähtis täna. aitäh kolleeg Konatsa Piltile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Sorinio senhor presidente senhor comissário alinhar a união europeia com a revolução digital. jah lugupeetud äh, volinik äh, president me peame looma ühtse äh, turu ja selleks tuleb veel väga palju ära teha kuna sellel turul tuleb arvesse võtta meie ühiseid väärtusi, nagu ka väljendusvabadus, võrdsed võimalused, teenuste ja kaupade vaba eh, liikumine, avalike teenuste eh, tõhusus ja eh, ühine, ühtne turvalisus, seda kõike tuleb siin arvesse võtta. käesolev raport annab sellesse suurepärase panuse, ma sooviksin siinkohal õnnitleda raportööre kuivõrd on äärmiselt oluline, et ehm, rohkematel eurooplastel oleks ehm, parem ligipääs ehm, Euroop-, eh, Euroopas eh, internetile, see aitab kaasa ka nende kvalifikatsiooni tõstmisele, me ei tohiks selles valdkonnas eh, jääda sabas jooksjaks, seega peaksime tegema palju rohkem jõupingutusi täna. aitäh kolleeg Zorinjole ja nüüd äh, on, on meil vaba mikrofoni voor, mul on peaaegu kakskümmend sõnasoovijat, äh, muuhulgas ka kirjalikke äh, sõnavõtte äh, olen kolleegidelt saanud. Ähm, ja need tulid alles arutelu lõpus, nii et ma annan sõna kuuele kolleegile ja annan sõna nendele kolleegidele, kes veel sõna ei ole saanud ja kes siin arutelu ajal kogu aeg kohal, kohal olid ja algatuseks saab sõna kolleeg Šoidrova aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid. digitaalne ühtne turg, nagu juba tihti öeldud on, on väga suur võimalus kaubanduse jaoks, arengu jaoks ja kultuuri jaoks. Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peavad looma strateegilise õigusloomelise raamistiku ja sellise ettepanekuga on tuldud välja ka meie raportis. meil on ka konkreetsed ettepanekud, ma tutvustan siin kahte prioriteete. mulle meeldib see, et soovitakse kaitsta autoriõigust. jah, juurdepääsetavus sisule on tarbijate õigus, aga tarbijatel on õigus ka kvaliteedile ja ilma autoriõiguse kaitseta ei ole võimalik seda kvaliteeti tagada seega peaks see olema üks prioriteetidest ning teiseks on vaja kaitsta lapsi. internet on väga hea teenus, aga ka väga ohtlik. seetõttu tuleb kaitsta lapsi eh, kuritarvituste eest internetis. see mm, peaks nii tehnilises kui õiguslikus eh, eh, mõttes olema komisjoni jaoks prioriteediks. kutsun teid üles sellega tegelema, aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Blanco Lopez. presidente suur tänu, härra president. digitaliseerimine on meid kõiki enda alla matnud ja me peame selles osas parandama teenuseid äh, ja digitaalset sisu ja territoriaalsed piirangud äh, peame käsitlema samamoodi nagu rändlustasudega. ja me peame edendama majandust äh, tänu sellele, meie võrgustikud peavad olema turvalised ja meie kodanikud peavad võimalikult suurt kasu saama digitalis-, digitaliseerimisest. me peame julgustama ja edendama ka meie kultuuritööstust selles valdkonnas. nii et johtuvalt sellest on tegemist suurepärase võimalusega, mis meie käsutuses on. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomasic potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta je golem digitaalse ühtse turu potentsiaal on väga suur. kaubanduse arendamine, uued töökohad ja tõhusam ja moodsam äh, haldusaparaat, need on ainult mõned eelistest, mida me, millest me kasu saaksime. seetõttu on vaja innovatsiooni toetada ning edendada investeeringuid tehnoloogiasse selleks, et meie eesmärke saavutada. ma ei kahtle äh, selle tulemuse saavutamises, aga äh, poliitikud peavad mõistma, et turu regul-, leerimist on vaja vähendada äh, ja tahaksin äh, mainida ka kuritegevust, ka see muutub digitaalseks. internetis müüakse uimasteid, relvi, võltstooteid ning ähm, kuritegelikud organisatsioonid mm, koordineerivad oma tööd internetis ning ühtse turu loomisega ehm, äh, digitaalvaldkonnas on väga oluline ka, et äh, võideldaks nende ohtude vastu, aga tähele tuleb panna, et ei kitsendataks nende õigusi, kes ei ole midagi valesti teinud. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Roppe. kolleeg Roppe, palun Parlamento... aitäh! Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtse turu äh, strateegia kohta, siin oli väga palju oluli-, õigeid asju kirjas äh,, äh kaubanduse arendamine, äh, WTO ja nii edasi, aga tahaksin äh, tähelepanu pöörata sellele, mis puudu on digitaliseerimise negatiivsetest aspektidest ei ole piisavalt juttu, et kohalikud turud kaovad, et kvaliteet halveneb, kui me ainult keskendume käibemaksule, siis tähendab see negatiivseid mõju, mõjusid teistes eluvaldkondades. loomulikult on olulised ka globaliseerimise aspektid, aga kui me vaatame ühtse turu strateegiat, siis me peame ka vaatama, millised on võimalused julgustada inimesi internetis oste tegema, aga nad peaksid olema teadlikud, mil-, kuidas see mõjutab väikekaupi, kaupmehi. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Šogor. The segmented European landscape in the field of cross-border äh, digitaalsele eh, sisule hm, ligipääs on väga killustatud praegu Euroopa Liidus ja see näitab, kui kaugel me oleme ühtsest eh, digiturust praegusel hetkel. näiteks eh, võib siin tuua hm, põhjendamatu asukohapõhise piiramise või ka IP aadressi järgi diskrimineerimise ja kui Euroopa kodanikud ei saa äh, veel osta sama sisu, mida nende naabrid äh, saavad osta äh, kõrvalt riigist, siis me ei ole veel kuigi kaugele jõudnud, kuid ma näen, et Äh, raportis on selgelt välja toodud äh, asjaolu, et äh, turgude avamine aitab kaasa selle olukorra parandamisele ja turu, ühtse turu loomisele. tänan. aitäh ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Grappini domnule președinte domnule comisar doresc în primul austatud härra president härra volinik kõigepealt sooviksin ma tänada selle raporti autoreid ja kõiki neid, kes aitasid kaasa selle raporti koostamisele. rohkem kui kaks tuhat muudatusettepanekut näitavad seda, kuivõrd suurt huvi see tekitas kolleegides ühtne digitaalne turg on midagi tõesti väga tähtsat ja seadusandluse ühtlustamine tuleb kasu, ainult kasuks tarbijatele ja kodanikele. ja mitte keegi ei tohiks seda piirata. väga tähtsad on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja nende tegutsemine selles valdkonnas. sada miljardit potentsiaalset eurot majanduskasvus öö, selles valdkonnas ja väga palju on veel teha muidugi ja mina tahaksin teada, et kas on omavahel ta-, tasakaalus digitaalne ühtne turg ja tarbijate kaitse. kahjuks on väga suuri erinevusi selles osas, mis puudutab erinevaid Euroopa piirkondi ja ühendusi nende vahel. ma muidugi hääletan selle raporti poolt, aga meil on vaja suuremat harmoneerimist just selles osas, kuidas digitaalmajandusse investeeritakse igal pool Euroopas. aitäh ja sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd äh, arutelu lõpetuseks annan esimesena sõna volinik Ansipile. Äh, suur tänu, lugupeetud president, äh, parlamendi liikmed, daamid ja härrad, sooviksin teid kõiki tänada selle huvitava arutelu, sest Euroopas me äh, suutsime luua füüsilise ühtse turu, me kaotasime ära piirid, mis lahutasid, eraldasid meie liikmesriike, kuid digiturgu veel ei eksisteeri ja seda seetõttu, et meie äh, kui vaatamata sellele, et meie majandus muutub äh, üha digitaliseeritumaks, näeme me, et piirid tulevad üha jõulisemalt tagasi ja siin on tõesti praegu ka Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis tegemist väga kiireloomulise küsimusega. me tegime eelmise aasta detsembris kaks ettepanekut, me peame pakkuma kodanikele äh, seaduslikku äh, juurdepääsu äh, digi, digitaalsele sisule. teiseks, lepinguõigused digivaldkonnas. meil on potentsiaalselt viiskümmend kuus erinevat reeglistikku ja me teeme ettepaneku viia selle arvu kaheni see puudutaks siis äh, digitaalse äh, sisu veebimüüki. Äh, teeme oma järgmise ettepaneku veebruaris seitsmesaja megahertsi kohta, ma loodan, et märtsis me saame tulla välja ettepanekuga, mis puudutab tööstust, tööstuspakett on, et seda on siis oodata Ähm, märtsis ja siis tuleb ka äh, pilveteenuste ettepanek, äh, aprillis äh, järgmised ettepanekud, mais tarbijakaitse e, e-kaubanduse pakett ja ka pakkide kätte toimetamise alane ettepanek. juunis tuleb teine andmekaitsealane äh, ettepanek, see puudutab ka äh, äh, sisu, sisule ligipääsu, aga ka erandeid, puuetega inimesi, raamatukogusid, andmekogusid. juunis tuleb ka ettepanek, mis puudutab satelliit- ja kaabliside Äh, ettepanekut äh, ja ka vastavat teenukust, teenuste direktiivi ja ka nii-öelda äh, raha liikumise jälgimise küsimust juunis, juulis tulevad ettepanekud küberjulgeoleku kohta, telekomi reeglistiku reform ja ka taristualased äh, ettepanekud. septembris äh, vaadatakse üle e, e äh, privaatsuse küsimus ja ka käibemaksu regulatsioon ja ma loodan, et jah, detsembris siis oleme sellega ühele poole jõudnud, nii et ma loodan tõesti ka väga viljakale koostööle selles valdkonnas, et luua Euroopale digitaalne ühtne turg, tänan. aitäh volinik Ansipile ja nüüd äh, saavad lõpetuseks sõna raportöörid ja alustab proua Kallas äh, ja kummalgi on aega kaks minutit. aitäh ja tänan äh, kõiki arutelus osalejaid. see on väga oluline, et sellesse selle raporti koostamisse kaasati nii palju komiteesid ja et nii paljud äh, saadikud äh, võtsid sõna ja väljendasid oma muresid. tahaksin mõningaid äh, küsimusi käsitleda, mida siin, millest siin juttu oli. esiteks ma arvan, et me mõistame, et internet ei ole lihtsalt suur ostukeskus, sellel on nii palju erinevaid kihte, võttes arvesse näiteks kultuurilist mitmekesi, e-kaubandus on oluline, aga see ei, ei ole kõik. mõned äh, liikmed äh, kurtsid, et selles raportis ei ole mõningaid teemasid piisavalt arvesse võetud. ma arvan, et oluline on see, et me saavutasime tasakaalu, et äh, kõiki teemasid on käsitletud ja et raport on tasakaalus. mõned saadikud väljendasid muret äh, ühekordse andmeküsimuse, andmete küsimise põhimõttega äh, seoses ja seoses andmete turvalisusega. ma arvan, et tegelikult, et see on äh, väga positiivne, et andmeid ei hoita mingis ühes kohas, vaid on erinevad andmekogud, mis, mil mille vahel toimub ühendus. ja väga oluline põhimõte on see, et inimesed omavad kontrolli oma andmete üle, kui nad suhtlevad ametiasutustega ja ma arvan, et väga oluline on ka see, et tavaliselt kodanik on selle süsteemi keskmes ja kodanikul on, kodanik on, on oma andmete omanik ja mis puudutab äh, mõju äh, töösuhetele, me peame siin vaatama ka positiivseid mõjusid. inimesed on autonoomsemad, äh, nad ei ole, tööta kellegi kontrolli all, vaid nad ise on selle omavad kontrolli selle protsessi üle, nii et aitäh kõigile, aitäh hea koostöö eest! aitäh kolleeg Kallasele ja nüüd saab sõna proua Gebhardt. aitäh, härra president, aitäh ka õnnesoovide eest ma arvan, et me oleme digitaalset ühtset turgu puudutava töö alguses ja et meil on veel väga palju tööd vaja ära teha, ma tänan ka Euroopa Komisjoni selle eest, et te meid teavitasite nendest sammudest, mis meid veel ees ootavad ja see on ka väga hea ja väga õige. lugupeetud kolleegid, me peame omama selgust ühe asja üle, me soovime, et digitaalset ühtset turgu mitte tema enda pärast, vaid me tahame sellist ühtset turgu, mis, millest oleks kasu inimestel, meie kodanikel. ükskõik, kas tegemist on kultuuriloojatega või äh, tarbijatega või töötajatega või teenuste osutajatega. ja seda me peame alati silmas pidama, me peame alati üritama parimat ja selleks, et me oleksime edukad ülemaailmses konkurentsis, selleks, et digitaalse ühtse turu kaudu äh, kasutada ära neid võimalusi, mida meil on vaja selleks, et meil oleks mõistlik majanduskasv ja et Euroopa Liidus oleks võimalik luua häid töökohti. see on see, mida me peame saavutama ja, ja tegema ning seetõttu peame me olema ambitsioonikad veel palju ambitsioonikamad kui Euroopa Komisjon. ka seda mõned kolleegid juba tõstsid esile ja me kõiki ühiselt töötame selle kallal, et äh, see nii ka läheks. ning lõpetuseks tahaksin teha veel ühe märkuse, selleks et ei jääks vale muljet. proua Trušinski tõstis esile neid paljusid muudatusettepanekuid, mida ta tegi nii komisjonis kui äh, täiskogule. see on õige. aga kui tegemist oli reaalse tööga selle raporti kallal, siis teda kohal ei olnud, me ei näinud teda mitte ühelgi istungil ega ka tema kolleege me ei näinud, ma ei tahaks, et siin jääks vale mulje, et ta on teinud tööd, kui ta tegelikult seda teinud ei ole aitäh kolleeg Gebhardile. ja seega on arutelu lõppenud ja